Siamo in numero legale. kvorm eh, on koos, seega me võime alustada oma tänase koosolekuga ning kõigepealt ma pean teile teada andma nagu tavaliselt, et meie koosolekud kantakse ka internetis üle. esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine ning päevakorra projekt on teile juba laiali soodet, saadetud kuuendal detsembril ning kui teil sellele vastuväiteid ei ole, siis on see päevakord ka kinnitatud nüüd te näete, päevakorras on punkt viisteist, mis puudutab äh, parlamendi uurimiskomisjoni uurimisõigust, see on päevakorda kantud äh, härra Tafi ettepanekul, kuid äh, raportöör härra Martin Toom homme ei saa siin kohal olla paraku ning seega meil ei ole võimalik seda päevakorrapunkti käsitleda homme. tegemist on kiireloomulise punktiga küll, kuid me peame selle jaanuari koordinaatorite koosolekule edasi lükkama. natukese aja pärast jõuab siia ka härra asepresident Martines, et vahetada arvamusi COSAC-i muudatuste kohta ning siin kuni me sinna jõuame, siis ma tahan teile meelde tuletada, pärast asepresidendiga kohtumist on meil päevakorras kirjas kahe dokumendi läbivaatamine, esimene on äh, kolmas äh, arvamuse projekt, millega on välja tulnud härra Tahv äh, ning see puudutab Tšehhi Vabariigi Äh, protokolli, see on juba kolmas arvamuse projekt ning vaatame siis, kuidas sellega täna läheb, kas me saame nõusoleku selles osas või mitte kokkuleppele. ning siis on meil Paulo Rangeli öö, äh, öö, äh, projekt samuti, mis puudutab majanduspoliitika koordineerimise Euroopa pool aastat, paraku meil täna ei ole aega selleks, et pikalt kõike seda käsitleda, härra Van Rompuy tuli Äh, te-, andis meile edasi siis viimase ülemkogu äh, äh, kokkuvõtteid, seega meil on täna väga vähe aega koordinaatorid saavad kokku kell kuus, ka selle jaoks on meil väga vähe aega. ma loodan, et teil on piisavalt kannatust ning me saame äh, siis edasi minna, kui peaks vajadust olema ka pärast äh, poolt seitset. rohkem mul teadaanded ei ole, seega me võime edasi minna ja äh, kinnitada eelnevate koosolekute pro-, protokollid Neid koosolekud toimusid seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal septembril, neljandal oktoobril ning kaheksandal ja üheksandal oktoobril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning protokollid on teil teile laiali jagatud, kui teil sellele mingeid märkusi teha ei ole, siis on need kinnitatud vastavalt äh, meie tavadele. ma näen, et härra asepresident Bertines jõuab kohale, ta on väga täpselt kohale tulnud, me tervitame teda ning lähme edasi neljanda päevakorrapunkti juurde. niisiis, neljas päevakorrapunkt näeb ette arvamuste vahetust äh, Miguel Angel Martinez Martesiga, viimase aja muudatused COSAC-is, meil on siin juba mm, ammune traditsioon mõtiskleda meie komisjonis COSAC-i üle ning alati on siin kohal ka härra Martinez äh, nagu ka seekord, tervitame teda, ka üheksateistkümnendal märtsil oli siis viimane koosak ning äh, on toimunud kaks koosaki äh, täiskogu aprillis Kopenhaagenis äh, ning teine Nikosial Küprosel neljateistkümnendast kuni kuueteistkümnenda oktoobrini ning kavas on ka COSAC-i presidentide koosolek selleks, et valmistada ette ette COSAC-i järgnevat plenaari kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal jaanuaril kaks tuhat kolmteist, mis toimub Dublinis, Dublinis, kuna Iirimaal on järgmisel poolaastal Euroopa Liidus eesistujaõigus ning nende kahe koosoleku dokumendid siis selle kohta, mis toimus Kopenhaagenis ning Küprosel, need on te ka teile kättesaadavad tänane arutelu peab olema väga lühi, lühildane, sellepärast et meil on väga vähe aega, kuid me võime minna tavalistest teemadest ka kõrvale, minna rohkem sügavuti ning vaadata ka erinevaid rahvusvahelisi teemasid, kuid aega on meil küllaltki vähe, sellepärast et me tahaksime selle päevakorrapunktiga ühele poole saada poole kuueks. härra asepresident, palun teile, Tõne. Carlos, queridas queridas colegas y queridos colegas. suur aitäh ja suur aitäh mm, teile, kallid kolleegid. kõigepealt ma tahaksin öelda põhiseaduskomisjoni esimehele ja kogu komisjonile, kes on mind siia kutsunud järgmist. ma tahan omalt poolt rääkida võimalikult lühidalt ja ma tahaksin erinevatel põhjustel tegelikult anda ülevaate ja ma tahaksin teha seda ka kirjalikult, eh, seda sellepärast, et te saaksite selle kõik komisjoni liikmete laiale eh, sega, jagada, sellepärast et seal ma saan ära tuua erinevad kuupäevad ja muud faktid. Eh, siin on võib-olla vähem inimesi kohal kui tavapäraselt teie koosolekutel ja ma täna siis teen hästi lühidalt ja homme ma saadan teile laiali üksikasjalikuma dokumendi äh, Eh, mis eh, kujutaks siis eh, täielikku pikka ehm, tutvustust sellel teemal, sellepärast et ma usun, et paljud inimesed siin saalis tahaksid saada üksikasjalikumat informatsiooni selle kõige kohta ja ma arvan, et see aitab meil täna aasta aega säästa ja see aitab meil lõpetada selle päevakorrapunktiga isegi varem, kui te ütlesite just lugupeetud esimees, see võimaldab meil siin rääkida üldisemalt. Äh, ja see võimaldab meil siis asja äh, arutada ka omavahel rohkem. nagu juba öeldud on, siis meil on olnud kaks äh, kohtumist aprillis Kopenhaagenis ja teine kohtumine leidis aset oktoobrikuus Nikosias ja me valmistame nüüd ette äh, järgmist äh, ja see leiab äh, Dublinis aset uue aasta alguses ja lisaks sellele toimub meil tavapärane ettevalmistav kohtumine ja siinkohal on väga oluline see, et ma teile siin teada annaksin sellest, et viimastel kuudel on äh, aset teinud kaks väga olulist asja. asi, mis on paranenud, on töö atmosfäär COSAC-is. ja paremuse poole on asjad liikunud juba mitme kuu jooksul. paremuse poole on muutunud äh, suhtlus erinevate inimeste vahel riiklikest parlamentidest ja COSAC-ist ja ka nende inimeste vahel, kes esindavad COSAC-is Euroopa Parlamenti ja see on väga oluline asi ja mul on väga hea meel seda tõdeda. ja ma tean, et ka esimees Kasiini on selle üle väga rõõmus, seda sellepärast, et äh, selline suhete param-, paranemine on väga positiivne, äh, kui me võtame arvesse meie mm, töö tulevast formaati ja ma olen ka täiesti veendunud selles, et see paranemine on leidnud aset seetõttu, et Euroopa Parlament on võtnud endale sihiks parandada eh, suhteid eh, riiklike parlamentide kolleegidega. teine asi, mis on viimastel kuudel aset leidnud äh, ja oluline on, et me kõik sellest teadlikud oleksime, on see, et äh, riiklikes parlamentides on äh, aset leidnud märgatav huvi suurenemine mm, Euroopa dimensiooni vastu ja Euroopa konteksti tegevuste vastu Äh, paljud erinevad projektid, millega on välja tulnud, tuldud, on seda ka rõhutanud ja tegelikult äh, võiks arvata, et äh, ähm, riiklikud parlamendid äh, teevad tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja niimoodi võidakse mõelda, kui tõsiasi on see, et paljudes riiklikes parlamentides on huvi palju suuremaks muutunud Euroopa projektide vastu ja on mõistmine ka suurenenud, et üksinda nad edasi liikuda ei saa ja et tahetakse olla tugevamalt integreeritud Euroopa ülesehitamise protsessi, mis praegu aset leiab ja COSAC on seetõttu olnud koht, kus riiklike parlamentide delegaadid ja Euroopa Parlamendi delegaadid on suhelnud, kus on olnud ka hõõrdumist. Ehm, aga nüüd on riiklikult parlamentide esindajad tahtnud äh, tõesti äh, arutada asju, suhelda ja arutada küsimusi, mis puudutavad Euroopa tasandi poliitika kujundamist. ma ütlesin äh, alguses juba, et et me nägime seda tegelikult nii Kopenhaageni kohtumisel ja eriti just Nikosia kohtumisel, me nägime seda õhustiku muutust, mis on aset leidnud ja eh, see on midagi, mida me näeme ka eh, protokollis, me oleme seda näinud erinevate delegaatide vahelistes eh, suhetes ja meie teame, kuidas me peaksime tööd tegema, millised meie protsessid peaksid välja nägema, meil on erinevaid konverentse COSAC-i raames ja mõnikord äh, tegi mõni äh, liikmesriigi parlamendi esindaja ettepanekuid, mis näisid olevat vaenulikud Euroopa suunal ja äh, igal korral, kui selline ase, aset leidis, siis Euroopa Parlament ka reageeris, valus sõna, esines avaldustega ja Äh, isegi ründas äh, neid seisukohti, mis äh, inimestel olid ja mis olid võib-olla negatiivsed parlamendi suhtes ja ma arvan, et me oleme nüüd suutnud seisukohti muuta, me oleme lootnud, et meie ei pea alati reageerima erinevatele seisukohtadele. meie tahame näha ka seda, et teised Euroopa parlamendid Euroopa liikmesriikidest reageeriksid äh, ja selle kõige tulemuseks on see, et kui meie reageerisime riiklike parlamentide suhtes, kes meid olid rünnanud, siis tulemuseks oli kõikide riiklike parlamentide äh, grupeerumine äh, ja nende ühine meie vastupöördumine. Nad äh, Äh, väljendasid äh, ainult äh, neid hääli, mis toetasid neid, kes meie suunas olid olnud agressiivsed. teised hääled vaikisid. ja meie jätsime riiklike parlamentidele ruumi sõna võtta ja kui nüüd vaadata seda asja meie perspektiivist, siis meie oleme alati püüdnud jõuda kohta, kus Euroopa-meelsed jõud oleksid enamuses. ja ma arvan, et me oleme selles osas nõus, et me oleme näinud varasemalt tõelisi pingeid ja Eh, neid pingeid ei esinenud mitte ainult riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, vaid tegelikult ka liikmesriikide parlamentide vahel, kes eh, arutasid oma nägemusi eh, Euroopast ja Euroopa meelsuse määrast. ja ma arvan, et see areng, mis on aset leidnud, on olnud rahuldustpakkuv ja Kopenhaageni ja Nicosia kohtumisel jõuti mitmete järeldusteni ja Euroopa Parlament tegi ka erinevaid muudatusettepanekuid, mis ka heaks kiideti mõnikord tehti ka väikesi muudatusi, äh, kuid äh, üleüldiselt võeti need äh, ilma suurte muutusteta vastu ja minu arvates on tegemist meie jaoks väga rahuldust pakkuva arenguga ja see tähendab seda, et praegusel hetkel me ei tunne enam ennast isoleerituna, me tunneme, et ehm, me e, oleme üks enamuse häälest ja ma arvan, et see on positiivne. tõsi on ka see, et riiklikud parlamendid kipuvad, ja see on täiesti mõistetav, kutsuma ähm, komisjoni ja komisjon tuleb ka kohale ja komisjon on organ, kes on Euroopa Parlamendis põhimõtteliselt iganädalaselt ju kohal. ja minu arvates on meil olnud siin tegemist edasiminekuga, sellepärast et me oleme komisjoni poole pöördunud ja öelnud, et COSAC ei kujuta endast mitte ainult riiklikke parlamente, see kujutab endast rohkemat, ähm, see kujutab endast äh, nii Euroopa Parlamenti kui liikmesriikide parlamenti ja volinikud, kui nad nüüd äh, meiega kohtuma tulevad, äh, arvestavad sellega rohkem. ja ma arvan, et see on vajalik ja härra Kasiini mängib siin väga olulist rolli me peame säilitama selle suhte komisjoniga, me peame säilitama suhte ka volinikega, kes COSAC-i äh, ähm, kohtumistele tulevad äh, ja seda selleks, et tagada, et liikmesriikide parlamentide kohalolekul komisjon võtaks arvesse ka Euroopa Parlamendi positsioone, et komisjon meid lihtsalt ei ignoreeriks, hoopis vastupidi, et komisjon ütleks sõnaselgelt välja selle, et äh, Äh, ta käib regulaarselt Euroopa Parlamendis ja härra Kasiini aitab meid selle kõige kontekstis. Äh, selline äh, suhe ja paralleelsus, mis komisjoni ja meie vahel on välja kujunemas ja kujunenud, on midagi, mis aitab arutelusid tõeliselt edasi viia. edusamme on olnud ka sellega seoses, et see pro-, kongress on toonud kaasa selle, et kõik need punktid, mida COSAC-is on päevakorra äh, taustal arutatud, äh, et äh, alati on olnud kohal Euroopa Parlamendist ka võtmetähtsusega isik, kes on olnud seal kohal siis võtmekõnelejana, raportöörina. ja loomulikult ka komisjon on sõna saanud, aga riiklikud parlamendid on mõistnud ka seda, et äh, väga oluline on näiteks ka see, et äh, Malcolm Harbour on olnud äh, Kopenhaagenis kohal, härra Kassiini on olnud nendel kohtumistel kohal, et välja on töötatud ümberpööratud subsidiaarsuse põhimõte äh, Eh, näiteks ka ähm, employee komisjoni eh, esindaja on olnud Nikoosias kohal, ehk siis äh, parlamendist on olnud koha võtmetähtsusega mm, kõnelejad ja see tähendab seda, et sellest platvormist on muutunud, sellest platvormist on saanud väga oluline võimalus äh, kõnelda ja äh, Euroopa Parlamendist on siis päevakorrapunktide osas olnud kohal äh, olulise tähtsusega kõnelejad. Euroopa Parlament on siis esitanud äh, äh, oma seisukohad nende inimeste läbi veel üks huvitav äh, infokild. Äh, ja valdkond äh, Äh, mida tuleb ka mainida, on see, et poliitilised pered tulevad kokku ja koordineerivad ennast paremini, nad ei tee seda veel piisaval määral, aga praegusel hetkel on selline asi äh, muutunud igapäevaseks, kui me räägime Euroopa positsioonide väljatöötamisest, ehk siis Euroopa Parlamendi fraktsioonid äh, liberaalid, Rahvapartei ja nii edasi, et kõik fraktsioonid, sotsiaaldemokraadid ja nii edasi, teevad sama asja me kutsume erinevate liikmesriikide parlamentide kolleege üles, eh, kes kuuluvad samadesse poliitilistesse peredesse ja eh, see kohtumine muutub järjest olulisemaks, järjest rohkem on inimesi kohal, osalusmäär on suurem ja teatakse rohkem sellest, mis toimub. Eh, see aitab ära hoida olukorda, kus eh, eh, mõned eh, meie kolleegid tulevad täiskogule kohale ja käituvad viisil, mida võib pidada ebasõbralikuks Euroopa Parlamendi suhtes ja seda vaatamata sellele, et me kuulume tegelikult samadesse poliitilistesse peredesse. ja seetõttu ma arvan, et oluline on meeles pidada seda, et tegelikult äh, on viimase mõne aasta jooksul COSAC-i äh, puhul oluline olnud see, et et COSAC-is äh, räägitakse asjadest, mis on olulised Euroopa Parlamendi jaoks ja ka liikmesriikide jaoks. aga veelgi olulisem on see, et me räägime asjadest, mis puudutavad lähimuspõhimõtet. seda selleks, et me saaksime rääkida väga spetsiifilistest kohutusi puudutavatest küsimustest see valdkond on mõnedele inimestele muret põhjustanud, mind see väga muretsema ei pane seda, sellepärast et meie liigume praegusel hetkel samm-sammu haaval edasi Äh, kui me räägime ähm, sõnavõttude kvaliteedist, raportite kvaliteedist, mis on esitatud, see, seda kõike iseloomustab äh, teatud loomulikkus ja praegusel hetkel on äh, koosak platvorm, mis on väga oluline, eks me vaatame, mis Dublini konverentsil aset leiab, aga ma arvan, et see positiivne suundumus siiski säilib. seda kindlasti ka tugevdatakse veel. arvesse tuleb võtta ka seda, et me hakkame tegelema nüüd väga oluliste küsimustega tõesti esile kerkivad nüüd lähiajal ääretult olulised küsimused praegusel hetkel me liigume praegu Euroopas tõelise majanduse rahaliidu suunas, me oleme selle kõige keskmes, me arutame erinevaid äh, küsimusi, mis on äh, väga kiireloomulised praegusel hetkel ja need on küsimused, mis puudutavad kõiki. seetõttu ma usun, et kui vaadata COSAC-it äh, spetsiifiliselt, siis eh, me teame, kui oluline on Euroopa Parlamendi roll Euroopa ülesehitamisel ja me peame meeles pidama ka seda, et eh, liikmesriikide parlamentide puhul võib näha ka seda, et liigutakse sektoraalsete konverentside suunal me peame sellest veidi rohkem kindlasti kõnelema, aga siin on teatud kiusatus, eh, mida on võimalik näha, tahetakse eh, korraldada konverentse erinevates sektorites. me räägime põllumajanduskomisjonidega või transporditeemadel. ja tegemist on justkui uue süsteemiga ja pidevalt tuleb uusi teemasid, mida arutada, praegusel hetkel see süsteem töötab ja me peame rääkima sellest, kas see on õige viis asjadega edasi liikuda või mitte, aga praegusel hetkel on selline asi siis välja kujunemas. Äh, kahes valdkonnas on see eriti aktuaalne, eriti kui me räägime näiteks äh, julgeolekust ja kaitsest ja ka majandusjuhtimisest. eriti just nendes kahes valdkonnas on see protsess äh, põhimõtteliselt konsolideerunud ja ma arvan, et me tegelikult oleme saanud mineviku segadusest äh, välja pääseda äh, seeläbi, et loodi paika mehhanism, äh, pandi paika mehhanism, mis kujutab endast alalist komisjoni, mis puudutab julgeoleku ja kaitse küsimusi, seda me tahtsime ja selle me saime ja me tahtsime, et Euroopa Parlamendil oleks ka oma konkreetne roll mängida. ja lisaks sellele me tahame rõhutada ka riikide parlamentide rolli. Mm, ja me tahame rõhutada seda, et meie Euroopa Parlamendi roll on erinev kahekümne seitsme liikmesriigi parlamendi rollist. ja ma arvan, et tegemist on mudeliga, mille suunas me näeme arenemist ka teistes valdkondades tulevikus ma ei taha nüüd väga pikalt enam kõnelda. Äh, näiteks majandusjuhtimise teemal seda sellepärast, et see teatis, mille ma koostan ja teile laiali saadan, äh, on äh, kindlasti detailne selle teema koha pealt, seal ma seletan, mis selle teemaga seoses praegu toimub, mis Euroopa poolaastaga seoses toimub, aga ma võin öelda, et me liigume nendes valdkondades edasi. ja lõpetuseks tahaksin ma äh, rääkida midagi, ähm, mida ma kirjalikku dokumenti ei kaasa, aga see on olulise tähtsusega teema ja me peame sellega kindlasti arvestama. ma tahaksin, et kõik äh, arvestaksid sellega, et ja seda nii selle parlamendi kontekstis kui ka äh, riikide parlamentide kontekstis, sest see läheb esimeste konverentsile ka praegusel hetkel on meil tegemist tõsise probleemiga, kui me räägime äh, suhetest liikmesriikide parlamentidega, sest äh, praegusel hetkel on olukord selline, et Euroopa Parlamendi kolleegid pärast kui nad kohale tulevad, pärast kui nad avaldustega esinevad arutelu raames, ei osale siis koosolekutel nii, nagu nad peaksid ja ma arvan, et sellist olukorda me peaksime vältima härra Kasinile, minul on väga palju tööd vaja teha, nagu ka kõigil siin laua ümber olijatel, aga ei saa lasta tekkida olukorra, kus ainult mina ja härra Kassiini äh, oleme kohal. ja siis äh, te delegatsioonide esindajad osalevad koosolekutel ainult tunni või kaks see saadab välja vale signaali äh, nende temaatiliste või sektoraalsete kohtumiste raames, mida me praegu välja tahame töötada, võib juhtuda, et äh, mõningatel koosolekutel on nelikümmend kuni kaheksakümmend äh, liikmesriikide parlamentide esindajat kohal ja mõnel hetkel ei ole nendel koosolekutel olnud mitte ühtegi Euroopa Parlamendi esindajat kohal ja ma arvan, et me peame äh, olema teadlikud sellest probleemist ja Euroopa Parlamendi fraktsioonid peavad sellega arvestama, sellepärast et vastasel korral ei ole delegatsioonidel mitte mingisugust mõtet ja ma räägin sellest siin nii sõbralikult, kui ma vähegi saan ma tahan oma kolleegidele ja fraktsiooni kolleegidele öelda, et äh, ei saa olla nii, et kui mõni delegatsioon COSAC-isse saadetakse, et me, me, me räägime sellest justkui Tour de France'ist. ei ole ju nii, et üks rattur on teist ees ja teised äh, äh väntavad talle järgi, ei, nii ei saa olla Eh, kõik Prantsuse meeskonna ratturid peavad eh, koos eh, sõitma kuni võidusõidu lõpuni. kõik peavad olema kohal, kõik peavad koostööd tegema, peame olema loomulikult paindlikud ja mõistlikud, aga me ei tohi jõuda hetke, kus delegatsioonid on määratud ja ähm, siis äh, mõned ütlevad, et jaa, ma lähen sinna teisel päeval ja, ja siis ei ole kedagi ka kohal tegelikult, et inimene ei jõuagi kohale, kui kohale lubatakse minna, siis tuleb kohale minna, kolleegid tuleb kohe saata. ma arvan, et me selles valdkonnas peame kindlasti edasi liikuma, me peame siin midagi ära tegema ja fraktsioonid peavad sellest probleemist teadlikuks saama ja siis nad peavad omalt poolt pingutama seda sellepärast, et praegusel hetkel meil on probleeme, me peame Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide ähm, kontekstis tagama, et meil on piisavalt äh, inimesi kohal, me peame inimesed sinna kohale saatma, tagama selle, et äh, inimesed saaksid kohtuda jah, mõnikord on üks või kaks kohal, aga, aga mõnikord ei ole mitte ühtegi ja see on täiesti meie eesmärgile vastutöötav see saadab äh, liikmesriikide parlamentidele välja vale sõnumi. Äh, kui meil on kohtumine näiteks Brüsselis ja meie inimesed tulevad ainult kümneks minutiks kohale ja lähevad jälle ära, siis see ei ole õige signaal, mida inimestele välja saata. see teema on äh, nii minu kui härra Kassini jaoks väga oluline, see on väga keeruline teema, see on isegi piinlikkust valmistav teema, me peame tagama selle, et inimesed tõesti ka kohale tuleksid oluline on see praegusel hetkel, et olemasolev süsteem ei toimi piisavalt hästi. oluline on see, et ähm, me oleme erinevates komisjonides tegevad äh, ja et me esindame neid erinevaid komisjone ja väga oluline on see, et me tuleksime ka kohale, oleksime kohal liikmesriikide parlamentide mm, esindajatega koos äh, nendel kohtumistel, äh, mis on korraldatud, me oleme neli aastat äh, teinud tööd selle nimel, et meil oleks parlamentidevaheline konverents näiteks välispoliitika valdkonnas ja siis ühtäkki me näeme, et sellel konverentsil on kuusteist esindajat riikide parlamentidest ja siis kolm ainult teisel pool lauda meie poolt ja selline olukord on lihtsalt rumal. olgem ausad, äh, nii see on ja me peame siin valdkonnas äh, ennast kokku võtma, et äh, oma olukorda parandada. ma ei pane seda oma kirjalikku dokumenti, ma tahtsin sellest lihtsalt rääkida siin, et kõik siinolijad mõistaksid, kui oluline on see, et inimesed oleksid kohal. me peame olema ettevaatlikud tegutsemaks, et tagada see, et kolleegid tõesti oleksid kohal, et ei oleks tühja koosolekuid. see on väga tähtis, kui me tahame luua korrektsed ja head suhted endi ja liikmesriikide parlamentide esindajate vahel. suur aitäh tähelepanu eest ja loomulikult olen ma valmis eh, mis tahes küsimustele vastama, olen valmis hajutama teie kahtlusi ja nii edasi. ja panen ka teiepoolsed kommentaarid kirja, suur aitäh ja lõpetuseks tahaksin äh, veel öelda, et mul on väga hea meel äh, selle üle, et ma olen saanud teha koostööd selle komisjoni esimehega siin, sest äh, me oleme suutnud välja kujundada tõelise koostöö omavahel. ja see on minu jaoks olnud väga tänuväärne, aitäh! Grazie, grazie! aitäh, ma olen täiesti nõus kõige sellega, mis just öeldi ka selles osas, mis öeldi meie väga viljaka koostöö kohta, see on olnud alati väga hea ning see muudab meie töö COSAC-is palju lihtsamaks ning usutavamaks. ning olen nõus ka teiste asjadega, mis härra president äh, ütles. kahjuks meil aega eriti ei ole ning enne kui ma annan kolleegidele sõna, tahan öelda paar asja. esiteks, jah, tõepoolest, tegemist on aina suurenev huvi siis riikide parlamentide poolt äh, assambleel osalemast äh, mis puudutab siis suhteid äh, äh, parlamendiga, siis selle kohta on protokoll kümme üks äh, ning kõik see näitab seda, et et äh, traditsiooniliselt on assamblee eel toimunud äh, küsimustike laialisaatmine, kus äh, palutakse siis riikide parlamentidel esitada oma, omapoolsed soovitused ning kõik riigid, kõikide riikide parlamendid on vastanud nendele küsimustikele ning äh, seda pole varem enne toimunud ning teiseks tahaksin ütelda seda, mida asepresident just ütles, olen sellega täiesti nõus. Ehm, tehnilisest küljest ning osalemise küljest on meil veel arenguruumi, eriti fraktsioonide koosolekute puhul meil on vaja Euroopa parteid luua, tõelised äh, parteid ning äh, niimoodi me saame luua üle-euroopalise tegevuse ning me ei jää siis riikide tasandile. me saame äh, riik, siis niimoodi arutada edasi, mida, mida me koos tegema peaksime, nii et siis osalemine on äärmiselt oluline ning ka ettevalmistustöö, võib-olla seda saaksime parandada. nüüd aga annan sõna kolleeg härra Guerrerole. Gurmai, palun kõigepealt. Uh, suur tänu, president, härra esimees. tahaksin teile meenutada, et tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal äh, oli siis äh, see hetk, kui loodi COSAC Äh, organisatsioonil on pikk ajalugu taga, äh, selja taga ja väga tähtis on ka äh, mõelda sellele, et kes minevikku ei austa, elab tulevikuta. ja mm, tahaksin kõike head uueks aastaks soovida Kosaki meeskonnale, nad on suure töö ära teinud ja palju muidugi ei sõltu nendest, aga ikkagi palju edu neile. loomulikult väga oluline on see, millest rääkis asepresident härra äh, Martines. tähtis on kolleegidevaheline koostöö, aga nii nagu härra Martines äsja ütles, me ei pea mitte ainult kohal olema ja kohal käima, vaid ka oma panuse andma COSAC-i töösse tahaksin rääkida teile Budapestist, ma ise küll ei osalenud seal istungil, aga jällegi äh, juhtus nii, et meie kolleegid, kes pidid osa võtma, ei olnud kohal. ja seetõttu, äh, kui niisugust pilti näidatakse äh, riik, liikmesriikide parlamendi liikmetele, siis loomulikult nad ei hooli sellest, mis siin Euroopa Parlamendis toimub oluline on see, et nüüd on küsimustik valmis ja äh, seda tuleb õigetel eesmärkidel kasutada. loomulikult vajab parlamentaarne äh, järelevalve ja parlamentide koostöö Ehm, erilist tähelepanu, oluline on äh, korraldada vähem koosolekuid, kuid kvaliteetsemaid koosolekuid ning äh, COSAC-il on tõesti tohutu potentsiaal, mis on veel kasutamata, ma rõhutan seda, seda potentsiaali tuleb kasutada. Ehm, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide äh, poolt tuleb koos otsuseid vastu võtta, mis puudutavad Euroopa Liidu tulevikku nendel otsustel, mis siin kojas võetakse vastu, on ka öö, suur tähtsus. ja tahaksin rõhutada viimase COSAC-i koosoleku öö, järeldusi, nii nagu härra Martinis ütles, viimane kohtumine toimus Nikosias oktoobrikuus ja tõesti, seal otsustati, et kõige olulisem on kriisist väljatulek, majanduskasv ja liikmesriikide parlamendid peavad tõsist tööd tegema selleks, et tõesti kriisist välja tulla ja meie majanduskasvu strateegia on väga oluline, muidugi kriis on meil mitte ainult majanduskriis ja rahanduskriis, vaid ka moraalikriis. järeldustes kutsutakse komisjoni üles tõhustama liikmesriikide parlamentidega koostööd töötama välja äh, ühine visioon, äh, tuginedes ühenduse meetodile, äh, tõstes ka kontaktide ja koostöö kvaliteeti. ma ei tea, ma ei ole päris kindel, kuidas seda dialoogi on võimalik tõhustada. praegu tundub küll, et poliitilist tahet jääb vaja ka mõlemal poolel, aga kui äh, koosolekutel ikkagi käivad suurepärased osalejad, siis võib-olla kõik see saab töö, teoks. aitäh, härra Kurmai, nüüd aga härra Tahvile sõna, palun. härra esimees, osaliselt olen ma nõus sellega, selle optimismiga, millega välja tuli härra Martines ning ma tahaksin teda tänada ning samuti tänada ka teid, härra esimees, teie panuse eest, selle teie pühenduse, pühendumuse eest, sest te tegelete väga pühendunult COSAC-i küsimustega, kuid peab mõistma seda, et Euroopa li-, Parlamendi seisukoht äh, selles või tema äh, positsioon selles äh, institutsioonis saab alati olema ähm, veidi kõrvaline. me oleme föderaalne süsteem, meil on mitmetasandiline äh, valitsemine ning kõik see kajastub samuti äh, meie parlamendi töövormis ning lisaks sellele föderaalne parlament suhetes äh, riikide parlamendiga peab kokkuleppele jõudma varem või te sooritama järelevalvet üheskoos ning äh, selline tegevus äh, viitab sellele, et meie Euroopa Parlamendil on eelisõigused ning samuti on need eelisõigused riikide parlamentidel ning väga mitmed Euroopa Parlament, parlamendi liikmed jälgivad või riikide parlamentide liikmed jälgivad meie tegevust COSAC-is väga kriitilise pilguga. poliitilist vastandumist riikide parlamentide ning meie vahel äh, Äh, sisulistes äh, küsimustes äh, ju ei ole. ning järgmiseks peaksime minu arvates me tegema järgmist ja tegema seda väga kiiresti. me peaksime püüdma artikkel kolmteist fiskaallepp-, meetmetes äh, kiirelt rakendada, ellu rakendada, see kutsub üles parlamentide vahelist koostööd tõhustama majandus- ja rahandusliidu raames ning see tähendab seda, et me peame panema paika äh, meievahelise ühtse institutsiooni või asutuse, ning kõik need, kes, äh, liikmesriigid, kes on sellele leppele alla kirjutanud, peavad siis osalema selles, selle asutuse töös. ning ma tahaksin näha, et väga ruttu keegi nüüd uue aasta alguses kohe selle algatusega välja tuleks ning seda hakataks tegema ma loodan, et ülemkogu eelmise nädala tippkohtumine viib asja kiiremini edasi ning äh, ehkki riikide parlamentide ametlik seisukoht on väga tänuväärne, kuid äh, ülemkogu järeldused äh, kinnitasid seda, et Euroopa Parlamendil on siiski esmatähtis positsioon järelevalve teostamisel nendes küsimustes, mis on meie ühisosa, see on siis majandus- ja rahanduspoliitikas aitäh! aitäh! nüüd aga annaksin sõna kolleeg Pronsile, palun. Uh... <clears throat> suur tänu. Ähm, ma saaksin paljuga nõustuda äh, seoses äh, härra Martinise sõnavõtuga, äh, aga kindlasti tuleb öelda, et need, kes peavad COSAC-il osalema, peavad seda tegema osana oma tööst. Rahver Hofstad nimetas siin viimati härra Farage'i sellega seoses, aga kuidas nüüd valitakse üldse parlamentide delegaate kosakesse ja kui nad ikkagi on valitud juba, siis nad, kuida-, kas nad ikka nõustuvad seal kohal käima? ma ei tea, mina päris eh, seda projekti heaks ei kiida, aga samas oleks ju täiesti huvitav ikkagi kohale minna ja vaadata, mis toimub. Eh, kas parlamendi istungil, komisjoni istungil või kosakes COSAC on tegelikult üks väheseid Euroopa Liidu institutsioone, ehm, mida võib siiski, mida mina võin siiski tunnustada ehm, liikmeriik, liikmesriikide ehm, parlamendiliikmed saavad seal aimu, millega tegeleb e-, Euroopa Parlament ja vähemalt on see üks platvorm, kus nad saavad oma arvamusi avaldada. aitäh, järgmiseks viimane sõna võtta, võtja härra Gualtieri, palun aitäh, ennekõike ma tahaksin tänada härra asepresident äh, härra asepresidenti ning ka esimees äh, Kasiinit töö eest, mis nad on teinud äh, Kosakis, nad on teinud väga palju selleks, et üldist õhkkonda paremaks muuta ning äh, Euroopa Parlamendi ning riikide parlamentide koostöö on äärmiselt oluline, vaadates ka seda, mis meil tulevikus ees on. mul ei ole suurt Äh, midagi öelda pärast härra Tafi sõnavõttu, sellepärast ka minu arvates on äärmiselt olulised äh, need järeldused, millega tuli välja Euroopa äh, Ülemkogu vastutus, mis, vastutuse küsimus, mis põhineb Euroopa Parlamendi raportil, ehk siis legitiimsus ning vastutus peavad olema esikohal ning artikkel kolmeteistkümne rakendamine fiskaalleppes ning ähm, Euroopa Majandus- ja Pal-, Pangandus, äh, Rahandusliidu äh, küsimus, äh, selle elluviimine, me peame seda tõesti ka ellu rakendama, mitte ainult rääkima sellest, sest me peaksime edendama koostööd, mis meil on riikide parlamentidega, kuid teisest küljest peaksime me olema järjekindlad ning panema paika erinevad rollid ning erinevad tasandid, millel meie toimimine põhineb. nii et ma mõt-, minu arvates me oleme minemas heas suunas edasi pärast eh, ülemkogu järeldusi, me peame sellega edasi töötama koostöö vaimus, mis teie olete COSAC-is loonud, aitäh! aitäh, veel üks sõnavõtja, härra Kur-, Kurjero, palun. <clears throat> aitäh, härra esimees. ennekõike ka mina tahaksin tänada härra Martinesit, et ta oli nii lahke ja tuli siia või ta tuleb nii sageli meie komisjoni nii meid kuulama kui ka oma tööd tegema andma meile ülevaadet COSAC-is toimuvast. mul on üks tähelepanek äh, härra Taafi sõnavõtu kohta. härra Tahv üritas natukene leevendada härra Martinesi optimismi, ka mina tahaksin ütelda, et äh, mitmetele uurimustele tuginedes äh, võib ütelda, et optimism on noor, noorpõlves palju suurem, siis eh, keskeas hakkab see veel langema ning pärast tõuseb uuesti, kui inimesed vanemaks saavad. ning härra Martines on tõeliselt hea näide selle kohta, mida tähendab optimism äh,, Äh, selles, selle kohta, kuidas tuleb oma tööd hästi teha ning ma tahaksin äh, teda ka selle eest tänada. võttes arvesse seda, mida ütles härra Gualtieri ning härra Taav, tahaksin lisada nende sõnavõttudele veel natukene. meil on siin mõningad riskid, mis on seotud Euroopa Liidu tulevikuga, kuhu edasi minna. väga positiivne on see, et meil on riikide parlamentidega veel hea koostöö siis Euroopa Parlamendil on äh, riikide parlamentidega hea koostöö ning äh, koostöö on raskem nendes punktides, kus äh, me räägime Euroopa Liidu ainupädevuses olevatest küsimustest ning ma ei tahaks eksida, kuid ma pelgan, et need isikud, kes eriti Euroopa Parlamendi ei armasta ja neid on ka mõningaid valitsusi, kes Euroopa Parlamenti ei armasta Need isikud ja valitsused võivad ju mõelda välja selliseid äh, mooduseid äh,, kuidas äh, Euroopa Parlamendi mõju vähendada või seda natuke lahjendada, pannes kõik sektoriaalsele koostööle. Roberto ning Andrew äh, teavad minust paremini, kui me mõtleme ülemkogu järeldustele et äh, näha oli soovi ümber kujundada Euroopa Parlament selliseks parlamendiks, kus on riikide parlamendiliikmed ning Euroopa Parlamendi liikmed, kes siis äh, arutavad teemasid koosolekutel see kogu see, see idee oli natukene segane, selline koosseis, me peaksime olema tähelepanelikud selles suhtes ning äh, jääma kinni nendest põhimõtetest, mis meil on. vastutus ning demokraatlik kontroll, aruandlus, kõik see peab toimuma nendel tasanditel, kus otsuseid võetakse, koostöö on küll väga hea, kuid me ei tohiks Euroopa pädevusi ning demokraatlik äh, vastutus või aruandluskohustus riikide tasandil, see me ei tohiks kokku panna. aitäh, härra Martines, palun. aitäh, ma tänan kõiki, ma tänan teid nende sõnavõttude eest, ma tänan Zitat, äh, tema tähelepanekute eest ning ennekõike ma tahaksin tänada teid selle eest, et me ei peaks mitte jääma koosaki juurde, vaid arendama selle välja oma täieliku potentsiaalini, potentsiaalil, potentsiaalini. Andrew Duff ütles ühe väga huvitava asja. Andrew, ma ei tea, kas tõepoolest on meil sellise föderaalse mudeli juures äh, nii nagu meie sinuga seda tahaksime, kas äh, selline föderaalne arhitektuur, kas, kas me saame vältida pinget pädevuste vahel ning nende soovide vahel, mis on riikide parlamentidel ja siis vastandina siis äh, föderaalsel parlamendil tõepoolest pädevuste küsimus on, on alati selline hall äh, ala. sa tead väga hästi, et ka sinu riigis, nii nagu minugi riigis, on praegu väga raske aeg. Äh, mõningad äh, piirkonnad või regioonid on avanud arut-, arutelu erinevate pädevuste vahel ning pädevuste jagamise vahel, detsentraliseerimine, tsentraliseerimine, kõik need küsimused, anda rohkem võimu piirkondadele, pinge on, kuid see ei ole vastuolu, seda võib mõelda ka positiivsest küljest. demokraatlikus maailmas tuleb sellist pinget õigesse suunda juhtida, seda suunata, me ei peaks mõtlema sellele kui mingile ohtlikule vastuolule. sa tõid siin väga hästi ka välja ülemkogu järeldused asi on just nendes järeldustes. Äh, prantsuse keeles räägitakse siin uutest mehhanismidest, mille abil koostööd äh, riikide parlamentide ning Euroopa Parlamenti vahel tõhustatakse artiklil kolmteist äh, aluslepingus meetmed, kuidas selle protsessiga edasi minna. Euroopa Parlament ning riikide parlamendid peavad koos paika panema konverentsi, kus on mõlema poole esindajad selleks, et äh, rahandus- ja majandusliidust koos rääkida. see tekst jätab mulle ühe sellise küsitava koha. siin räägitakse konverentsist, mis ühendaks üheks korraks siis kõik need osapooled ja pärast töö tegemist on mandaat läbi või siin räägitakse alalisest äh, institutsioonist, kus hakatakse Majandus- ja Rahandusliidus ka edaspidi rääkima. mina tõlgendan seda niimoodi, et tegemist on alalise asutusega, sellepärast et äh, Majandus- ja Rahandusliidu küsimused oma olemuselt on juba sellised küsimused, mis on pidevalt äh, käigus nii et teha ainult üks konverents, korraldada, see ei, äh, sellel ei ole mingit mõtet. kuid äh, sellel ei oleks mingeid äh, analüüs- või kontrollivolitusi siin on eri keeltes on erinevad terminid kasutusel, scrutiny, control, võib-olla on siin mingi segadus tekkinud üleüldse keelelisel tasandil. minu arvates peaks selline asutus või selline institutsioon olema alaline. ning ma tahaksin täna ka, tänada ka härra Pronsi ka tema tähelepaneku eest, ta tõi välja siin COSAC-i olulisuse delegatsiooni on ette nähtud äh, kuus parlamendiliiget, äh, kaks väiksemat fraktsiooni, äh, kaks suuremat fraktsiooni panevad välja siis neli liiget ning teised delegaadid on rotatsiooni korras kõikidele mõeldud, siis kõik saavad siis kas või mõnelgi korral osaleda ka härra Kolteeri äh, siin tõi välja väga olulisi aspekte, ta ütles, et me oleme suuna, see suund on õige, kuhu me minemas oleme, kuid ta ütles ka seda, et Euroopa Parlament oma igapäevases tegevuses peaks olema kohal, peaks olema tegev, sest siin on ka Euroopa Parlamendi kuvand mängus, millisena ta välja paistab äh, riikide parlamentidele ning mis puudutab äh, vanaduse, vanadusea optimismi, siis see sobib mulle väga hästi, mul on väga hea meel näha, et, äh, et see siin välja toodi, ka härra Kasiinile see kindlasti sobib. Mm, optimismi biorütm tuleb äh, teatud eas jälle välja, ärge muretsege, ka teile tuleb see ükskord kätte, nii et lõppude lõpuks oleme me kõik optimistid mind ei tee murelikuks see, et meil on sektoriaalne koostöö. peame kõike ratsionaliseerima, me ei saa ju kõike, nii nagu sina just ütlesid, me ei saa pädevusi ümber jagada pädevus on seal, kus ta olema peab ning seda kõike peab konsolideerima ning igal tasandil selgelt välja ütlema. põllumajandus näiteks, riikide parlamendid ning Euroopa Parlament. me paneme ühisele arutelule aluse ühise põllumajanduspoliitika osas ning reform ei saa olla negatiivne või see arutelu toimumine ei ole ju midagi negatiivset selle reformi kohta. kõik need, kes seda arutelu jälgivad riikide tasandil, riikide parlamentides, need saavad ainult sellest kasu. kõik need riigide spetsialistid, kes selle küsimusega oma riikides tegelevad. viimane kommentaar härra Pronsi tähelepaneku kohta. me ei peaks äh, endale pettekujutlusi looma. osad parlamendiliikmed või osad valitsused on Euroopa ühisosa loomise vastu. mõistagi oleks mõnes mõttes lihtsam Euroopa Liit laiali lammutada. ning me leiame ennast siis lõpuks sellises lahendamatus olukorras, vastuolu, sest meil võib olla ju erinevaid seisukohti, me võime olla eri arvamusel, kuid ei saa ju olla meil vastuolu nende riikide parlamendi liik-, liikmetega sellist, me ei saa ju neid eemale tõrjuda, kes ütlevad, et Euroopa Parlament peab üldse ära kaduma. nii et siis Enrique, sa ütlesid midagi väga olulist, ehkki ma ütlen seda nüüd ebaametlikult suhetes euro-, liikide parlamentidega probleemiks on, ei ole mitte see, et Äh, parlamentide seas on mõned äh, üksused, kes on Euroopa Liidu ehitamise vastu, vaid probleem on selles, et mõned äh, riikide parlamendid kes on väärmiselt agressiivsed Euroopa Parlamendi suhtes ning see on tõeliseks probleemiks ning siin on ka vastuolu sees ning seda me peaksime käsitlema ning selle vastu ka võitlema, nii nagu härra Kasiini ütles, peame seda tegema oma parteide, sõsarparteide raames, et oleks võimalik öelda, et näed, sa kuulud minu sõsarkonda, minu poliitilisse sõsarkonda, partei ei saa lõhkuda Euroopa Parlamendi kuvandit, sellepärast et see ei vii mitte kusagile. ning ähm, selline ultrate lõhkuv seisukoht on palju ohtlikum kui lihtsalt vastu, Euroopa Parlamendi vastu olemine. Euroopa liikumised, mis tegelikult äh, praktikas äh, ründavad Euroopa Parlamenti ning Euroopa Parlamendi pädevusi, kes tegelikult justkui on Euroopa-meelsed. probleemiks ei ole need, kes on justkui ametlikult Euroopa Parlamendi vastu. ning me peaksime seda siis oma pali-, parteide sõsarkondades arutama. kannatust ning ma tänan teid kutse eest, ma loodan, et äh, ka järgmistel koosolekutel saan ma siin olla. aitäh, äh, et siia tulid ning äh, sa saadad meile ka kindlasti kirjaliku teksti kosaki kohta ning me saadame selle kõikidele laiali. nii et me saame siis seda asja edasi arutada. tänan, kohtume taas. nüüd aga läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on neljas päevakorrapunkt ning see puudutab puudutab äh, protokolli eelnõud Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes. nagu te teate, siis äh, härra Tahv äh, on võtnud vaevaks siis selle projekti esimesel korral välja tulla, kuid ei saanud siis hääletusele võetud seda vastu, nüüd on, me oleme jõudnud kolmanda projekti juurde ning me loodame, et nüüd me jõuame lahenduseni ning äh, nagu ikka, meil on väga vähe aega, sest me peame alustama koordinaatorite koosolekuga, nüüd aga sõna härra Tahvile, palun yes, uh, uh,. jaa, lugupeetud esimees, nagu te juba ka ütlesite, siis tegemist on meie kolmanda katsega jõuda mm, otsusele komisjonis selleks, et me saaksime sellega liikuda täiskogule tegemist puudutab siis Tšehhi Vabariigi protokolli, mis on saanud ülemkogu poliitilise mm, kokkuleppe juba, meid konsult-, meiega konsulteeritakse formaalselt ning äh, alusleping kohustab ja kohtupraktika ka kohustab, kohustab meid andma oma arvamuse sellel teemal Eh, neile, kes eh, selle teemaga kursis ei ole, siis eh, tahaksin ma öelda, et see nimetatud protokoll tähendab seda, et sellega liitub Tšehhi Vabariik protokolliga number kolmkümmend mis puudutab Ühendkuningriigi ja Poolat ja on seotud Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisega Poola ja Ühendkuningriigi eh, jurisdiktsioonis. tegemist on tundliku teemaga seetõttu. ja sel põhjusel ei ole komisjon siiani suutnud Äh, sellel teemal äh, üksmeelele jõuda. ma tahaksin äh, siin välja tuua need muudatused, mille ma viisin sisse uude dokumenti võrreldes teise raportiga ja loomulikult olen ma valmis ka küsimustele vastama, aga ma arvan, et täna pealelõunal ei ole vaja uuesti avada sisulist arutelu Eh, selle protokolli eh, sisu osas, mis puudutab eh, põhjenduspunkti K, siis siia ma olen pannud sisse sõnad ja võrdne and equal. seda sellepärast, et roheliste poolt on tulnud muudatusettepanek, kus öeldi, et me peame jõudma üksmeelele selles osas, mis puudutab õiguste kaitset üle kogu Euroopa Liidu ja seda siis kõikides meie liikmesriikides. ja seetõttu ma olengi eh, lisanud eh, need kaks mainitud sõna seda selleks, eh, et Gerald Hefner ei tunneks vajadust lisada äh, veelgi üht muudatusettepanekut. mis puudutab viimast äh, põhjenduspunkti, äh, milleks on S, siis siia ma panin sisse selle mõtte, mida me oleme sageli arutanud, aga mida me ei ole tegelikult siiani kirjalikult väljendanud see mõte seisneb selles, et äh, ei oleks mõistlik, kui teised liikmesriigid alustaksid äh, keeruliste ja vastuoluliste ratifitseerimis- protsessidega see Tšehhi protokolli äh, puhul enne, kui me oleme tõeliselt veendunud selles, et äh, Tšehhi Vabariik ise ka äh, selle ratifitseerib. ja nagu te teate ja ma arvan, et me oleme selles osas ka ühel meelel puudub eh, selgus eh, ja ka kindlus, et eh, Tšehhi parlamendis oleks selline enamus, kes toetaks selle protokolli ratifitseerimist, millega tuli välja põhimõtteliselt ainuisikuliselt president Klaus. president Klaus äh, läheb üsna peagi rahalossist äh, pensionile, kuid ma arvan, et ta Tšehhi poliitilisest elust äh, ära ei kao. igal juhul presidenti lossis teda enam ei ole ja see samas võib ka mõjutada Tšehhi parlamendi otsust ja lisaks ma tahaksin öelda, et ähm, ma tahaksin välja jätta ka ühe põhjenduspunkti, mis räägib Horvaatiast ja ma arvan, et me oleme mm, sellest murepunktist edasi saanud. Äh, niisiis, äh, selle ma olen välja võtnud nüüd äh, esimene sisuline lõige. Äh, sealt olen ma jätnud välja oma arvamuse, et me ei tohiks anda positiivset äh, nõu ülemkogule ma olen lihtsalt öelnud siin, et me äh, teavitame seda, et äh, meiega on konsulteeritud ja teine lõige, viimane lõige, seal ma olen öelnud selgemalt välja selle, et äh, see resolutsioon on meie seisukoht nagu eh, lepingud seda nõuavad. ja seetõttu ma arvan, et eh, me peame eh, siin avama need muudatusettepanekute esitamise tähtaja ja loodame parimat. aga ma palun, et kolleegid oleksid nii mõistvad kui võimalik minu püüde osas jõuda kompromissile ma tean, et kolleegid on kõik väga ähm, heldemeelsed ja lisaks kõigele on ju jõuluaeg aitäh, härra Tahv. paraku ma pean teile ütlema, et aega on väga vähe, meil on siin neli-viis sõnavõtjat, nii et me peame siis koordinaatorite koosoleku ka veel tegema ning meil on veel üks päevakorrapunkt, mille me peame läbi võtma. nii et palun äh, olgem kannatlikum ja ärgem rääkigem üle kahe minuti. Thank you.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 et ta on nii pühendunult äh, seda raportit koostanud ning ma tahan väga lehedal, lühidalt öelda, et äh, Tšehhi senati seisukoht jääb samasuguseks. Äh, pärast selle aasta oktoobrit on meil olnud aina rohkem sotsiaaldemokraate senatis, kes on leppele ei ütlemise poolt ning seega see lõige, kus öeldakse, et ratifitseerimine peab toimuma kõigepealt Tšehhi Vabariigis ning ma olen endiselt eitaval seisukohal, kuid ma tean, et te tahate kompromissile jõud, jõuda. nii et ma siis arvan, et ülemkogu vaatab selle kõik üle ning võtab arvesse kõike seda, mis on viimaste aastate jooksul toimunud ning võt-, hakkab arutama seda erandi tegemist aitäh, aitäh, et nii lühidalt rääkisite. nüüd aga palun järgmine kolleeg. suur tänu. Äh, minu arvamus võib-olla erineb veidi eelkõneleja omast. mina arvan, et raporti kolmas versioon on palju positiivsem äh, Mm, ma räägin siin kodanike demokraatliku partei nimel ja mm, tahaksin tulla siiski sissejuhatuse juurde. härra Tahv kõneles ka nendest, nimelt jood. siin öeldakse, et otse, et protokoll number kolmkümmend eesmärk ei ole vabastada poole Ühendkuningriigi harta siduvatest sätetest. ma ei tea, ma arvan, et me kõik, äh, me keegi ei saa sellega nõustuda. ja punkt ka seal öeldakse, et protokoll number kolmkümmend suurendab õiguslikku ebakindlust ja poliitilist segadust loodan, et tšehhikeelne tõlge on õige. ja inglise keeles äh, kõlab see täpselt samamoodi, kui mina sellest tšehhi keeles aru sain. poliitiline segadus ja õiguslik ebakindlus tulenevad pigem sellest, et meie komisjon arutab sama raportit juba kolmandat korda. ja ikka seoses Tšehhi põhiseadusliku korraga. mina olen Tšehhi Vabariigi kodanik, olen kursis ka põhiõiguste harta e, sätetega ja mina arvan, et tšehhikeelne tekst on palju täpsem ning e, ma arvan, et Tšehhi põhiseaduskohtu äh, otsuse äh, tekstid on samuti täpsed ja praegusel hetkel ei tea me niikuinii, kas protokoll võetakse vastu või ei võeta. ning ähm, seetõttu mm, ei ole ma päris rahul selle tekstiga. nüüd järgmiseks S palun tehke lühidalt. hea küll. tõesti, ma lõpetan kohe. Pole päris selge mis eh, Tšehhi parlament kavatseb eh, teha, kas ta kavatseb ratifitseerida uue protokolli või mitte? seega Euroopa Parlamendil pole võib-olla kohane eh, asetada ennast Tšehhi parlamendi kohale ja eeldada seda, mis ta teeb. ma arvan, et see ei ole päris kena, kui niisugune formuleering teksti jääb. suur aitäh kõigile, kes kuulasid ja aitäh raportöörile ning aitäh, et te mulle täiendavat aega andsite, tänan. härra Prons, palun. Uh... suur aitäh aasta tagusest kohtuotsusest tundub siiski täiesti selgelt, et kolm, protokoll kolmkümmend ei äh, too kaasa mingit erandit või vabastust Ühendkuningriigile. Tony Blair ütles opt-out, aga ilmselt ta mõtles exemption. kohus ütleb, et äh, protokolli kolmkümmend mõte oli selgitada artiklit viiskümmend üks, aga pole päris selge, mikspärast Poola ja Ühendkuningriik vajasid seda seletust ning äh, äh, kohtujurist äh, kaks kuud varem ütles, et harta tegelikult ei äh, kallutanud pädevusi Poola ja Ühendkuningriigi suunas. ma ei tea, mis see tähendab. kindlasti äh, tulid selle hartaga kohustused nii Poolale kui Ühendkuningriigile ja teistele riikidele ja see tegelikult ongi pädevuse üleandmine iseenesest. raportöör püüdis seda segadust selgitada ja mm, kui ta päris ei õnnestunud seda teha, siis see ei ole ka tema süü protokoll iseenesest ähm, nagu siin raportis öeldi, on oluline ainult si-, äh, äh, seoses hartaga äh, kui ta on äh, laiem või ta piirab või, äh, või sätestab täpsemalt õigusi, aga minu arvates ei ole Hardal üldse mõtet, kui ta ei anna mingeid täiendavaid pädevusi või, või midagi täiendust Inglise õigusele. kas ta on täiesti mõttetu äh, või toimib ta nii, nagu härra Tahv siin oletas ja protokoll muutub siis erandiks. protokoll äh, äh, peaks muutuma aktiivseks äh, siis, kui harta läheb kaugemale kui olemasolev Euroopa Liidu õigus, aga kui seda ei toimu, miks seda üldse vaja on? ja teisest küljest protokoll on täiesti kasutu ja, ja miks seda siis üldse vaja on, ta lihtsalt ta anna, ajab eh, Briti parlamendi saadikud segadusse, võib-olla teised ka ja mm, valitsustevahelisel konverentsil, eh, kui riigijuhid kohtusid, siis ilmselt protokolli, eh, protokolliti seda ja ma tahaksin teada, kes üldse sellise ettepaneku tegi võib-olla eksitas Tony Blair alamkoda meelega või kogemata, võib-olla e-, eksitas keegi teda meelega või öö, kogemata, aga nüüd esimees katkestab kõneleja. viimane sõnavõtt, palun tehke lühidalt, härra Šefnil, palun. Thank you, chair, I shall try to be very brief indeed. suur tänu, ma nüüd katsun teha lühidalt rahva on väga selgelt olukorda selgitanud ja me tõesti oleme sinuga kenad. ma arvan, et äh, Tšehhi Vabariigi olukord ei ole sugugi nii äh, selge kui varem, ilmselt jääb praegune valitsus veel ametisse mõneks ajaks ja e, e, see protokolli teema ilmselt muutub seoses presidendivalimistega. nüüd e, härra Tahv ütles, et ratifitseerimisprotsessiga ei oleks mõistlik algust teha enne, kui kõik protseduurid on läbi tehtud. jällegi siin on öeldud, et tuleks tunnustada eh, vajadust konsulteerida, see on õige, aga kui kaua me tegelikult oleme selle teksti kallal tööd teinud, võib-olla aasta, enne kui me kokkuleppele jõuame, ma ei tea, võib-olla jõuluks siis kingitus. aitäh, härra Tahv, palun lühidalt teile nüüd siis lõpetuseks sõna. aitäh proua Tšeskova, ma tänan teid teie kommentaari eest. Te esitasite siin neid küsimusi, mida, millele tegelikult härra Prants väga hästi vastas. nimelt, et poliitilises mõttes äh, loob see segase olukorra ning see protokoll ongi just põhjuseks, mis, mis loob suuremat segadust siis juurde. huvitav on ka see, et nii Briti kui ka Poola on, on sellele täie vastuväiteid äh, esitanud britid sellepärast, et nad tahtsid piirata harta kasutamist äh, Briti kohtutes Poola seetõttu, et äh, nad tahtsid rõhutada harta tähtsust. ma olen rääkinud Tšehhi Vabariigi kohtu esindajatega, konstitutsioonikohtu esindajatega Brnos ning ma leian, et mina jõudsin suurema mul tekkis suurem kahtlus selles osas, mis mõte on selles, sellel protokollil võrreldes siis sellega, mis härra Schwarzenberg äh, ütles, minu lugupidamised talle, või siis ka proua Tšeskova poolt öeldu nii et siis, kas me saame paika panna mingi tähtaja jaanuari lõpuks võib-olla, on see võimalik? aitäh, muudatusettepanekute tegemiseks on aega seitsmeteistkümnenda jaanuarini keskpäevani ning pärast seda hääletamine toimub meie meie koosolekul kaheksa, üheksateistkümnendal veebruaril. nüüd ma tänan kõiki ning lähme järgmise päevakorrapunkti juurde kohe ning see puudutab majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastal kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüs. me teame, et äh, kom-, EKONi komisjonil on esmapädevus, kuid meie peame arvamuse esitama ning meie kolleeg Rangel sai välja tulla arvamusega selle raporti kohta, nii et anname siis kohe sõna kolleeg Rangelile, palun. Chairman, we are going to lose our translators at six thirty, can we do? kell eh, pool seitse lähevad tõlgid ära, kas oleks võimalik? Eh, mulle öeldakse, et nad on siin seitsmeni, kas eh, see vastab tõele? jah, nagu ma juba ütlesin oma avasõnades tõlgid äh, saavad jääda siia kohale kuni kella seitsmeni. see on juba eelnevalt kokku lepitud, tänan neid selle eest, kuid äh, see ei, ähm, see ei, see, see kuidagi ei kaitse meid selle eest, et või me peaksime siiski lühidalt tegema, nii et siis palun, härra Rangel, äh, palun ülevaade anda siis selle küsimuse kohta. ja suur aitäh, lugupeetud härra esimees ma teen väga lühidalt. ma tahan asjadele väga praktiliselt läheneda. see arvamuse projekt, mis puudutab Euroopa majanduspoliitika juhtimise poolaastat, rõhutab neid asju, mida ma olen alati rõhutanud ja eh, me ei ole nendes asjades sageli edu saavutanud, mida me oleksime tahtnud saavutada. loomulikult siin on ära toodud institutsionaalsed küsimused, me ei analüüsi eh, majandus- ja eelarvepoliitika prioriteete eh, ja majanduskasvu pakti, see puudutab Econit, meie räägime ainult institutsionaalsetest aspektidest ja konstitutsionaalsetest aspektidest ja see puudutab siis seda analüüsi, mida me nende teemadega seoses peame tegema. praegusel hetkel äh, tooksin ma välja neli peateemat. kõigepealt on oluline see, et Euroopa Parlament peab olema tugevamini kaasatud sellesse protsessi. esmajoones just äh, kontrolli iga-aastase majanduskasvu aruande ettevalmistamise ja koostamise tuleb see parlament siin paremini kaasata ja riigispetsiifilistesse soovitustesse ka Euroopa Parlament peaks eriti osalema poliitiliste prioriteetide paikapanemisel ja sel eesmärgil tuleb parlamendiga konsulteerida enne, kui iga-aastane majanduskasvu aruanne avalikustatakse ja seda selleks, et äh, seda dokumenti oleks võimalik täiskogus vastu võtta, et parlamendi seisukoht selgeks saaks ja et äh, tekiks võimalus, et äh, iga legislatuurperioodi alguses võetakse vastu dokument, mis järgneva viie aasta poliitilised prioriteedid välja toob ääretult oluline on see teema, see on ära toodud ka meie eelmise aasta arvamuses, mille me vastu võtsime, mis puudutab riiklike parlamentide kaasamist. ja eh, selleks eh, peab olema suhe eh, liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel ääretult olulise tähtsusega on see, et me koos liikmesriikide parlamentidega hoolitseksime selle eest, et liikmesriigid võtaksid vastu sisesed menetlused, mis hoolitsevad selle eest, et riikide parlamente oleks võimalik kaasata riiklikesse reformikavadesse ja konverentsiprogrammidesse. Euroopa poolaasta ju ei vähenda riiklike parlamentide või äh, riikide parlamentide pädevusi äh, riikide parlamendid tuleks varem kaasata prioriteetide paikapanemisesse, see muudab siis ainult ajakava. me ei räägi siin ju sellest, et parlamentidelt midagi ära võetakse, ei. me räägime siin sellest, et, et meil peavad olema sisesed menetlused selleks, et me saaksime mõju avaldada ja seetõttu tuleb eh, esimesel poolaastal eh, seda teemat arutada Ehm, eelarvest tuleb rääkida kahel tasandil, riiklikul tasandil ja ka Euroopa tasandil. Ehm, see on ära toodud ehm, selles lühikeses arvamuses, mille ma paberile olen pannud. me räägime protsessi kontrollimisest. mina usun, et meil peaks olema äh, institutsioonide vaheline kokkulepe äh, parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel. Need kolm institutsiooni peaksid äh, jõudma kokkuleppele selles osas, et lepitakse kokku selles osas, kuidas Euroopa poolaasta toimib ning kuidas riikide parlamendid sellesse strateegiasse kaasatakse, mis on väga oluline riikide eelarvete vastuvõtmiseks. lisaks sellele on oluline ka äh, kodanike teavitamine Euroopa poolaasta küsimuses ja oluline on veel ka see, et komisjon, kui ta poliitilised prioriteedid paika paneb, äh, et ta ta neid äh, ka äh, kaitsma peab. nõukogu peab ka kaitsma ja selgitama äh, seda, kui ta komisjoni ettepaneku tagasi lükkab, kui me räägime riigispetsiifilistest soovitustest tegemist on ju ettepanekuga, mis äh, pärineb komisjonilt. ma arvan, et need olid nüüd kõige olulisemad punktid selles arvamuses, ma tahaksin veel kord öelda seda, et me räägime siin institutsionaalsetest aspektidest äh, Euroopa poolaastaga seoses ja me ei räägi siin äh, sisulistest aspektidest või poliitilistest otsustest, kui me räägime majandus- ja eelarvepoliitikast Eh, või ka eh, majanduskasvu ja stabiilsuspaktis, sellepärast et selle eest vastutab Euroopa Parlamendi EKONi komisjon. aitäh, härra Kurma, eh, proua Kurmai, palun! suur aitäh, Vari raportööri tahaksin ma omalt poolt ka mõned kommentaarid teha, kõigepealt ma tahaksin tänada Paulot arvamuse kallal tehtud töö eest, tahaksin ka Elisa Ferreirat tänada ta kaks suurt portugaalast, kes on siis väga head tööd teinud ja ma tahaksin meelde tõttada seda, et äh, Ungari eesistumise ajal äh, minu Ungari kolleegid tegid äh, suurepärast tööd kuues õigusloomelise paketi kallal ja ma tahaksin rõhutada, et väga oluline on see, et Euroopa sellest kriisist äh, välja tuleks ja seetõttu minu jaoks on Euroopa poolaasta väga oluline paketi osa äh, sellega äh, tugevdatakse majanduse juhtimist ja hoitakse ära tulevasi kriise. lisaks sellele Äh, siin juba öeldi, kuidas otsuseid on langetatud äh, viimastel kuudel, kui me räägime oma institutsioonide tulevikust ja seetõttu ma olen äh, nõus sellega, et selle dialoogi eesmärgiks peaks olema tugevdada mm, protsessi demokraatlikku legitiimsust ja see majandusdialoog peaks olema midagi, mida kasutatakse poolaasta võtmetähtsusega ajal tsükli alguses, enne kui iga-aastane majanduskasvu aruanne avalikustatakse ja äh, protsessi lõpus pärast seda, kui äh, ülemkogu on soovitused ka heaks kiitnud, äh, sellest vahendist väga palju ei teata ja me peame selle läbipaistvust ja ka aruandluskohustust su-, suurendama loomulikult, sest vastasel korral me kordame neid vigu, mis suurendavad lõhet meie institutsioonide ja kodanike vahel Euroopas ja väga oluline on see, et te ka kodanike kaasamisest rääkisite ja ma tahaksin välja tuua ka ähm, Euroopa Parlamendi saadikute ja äh, riikide parlamentide saadikute ühised kohtumised äh,. see oleks väga heaks võimaluseks dialoogi parandamiseks ja nähtavuse parandamiseks. aitäh selle tehtud töö eest, Paula! aitäh, proua Kurmai, härra Tahv, palun uh,! I, I am uh, uh, not certain ma ei ole päris kindel, kas meil on vaja institutsioonide vahelist lepet selles küsimuses. meil on äh, raamkokkulepe sellega seoses, kuidas me teiste institutsioonidega koostööd teeme. ma ei taha, et majanduse juhtimise kontroll muutuks liigselt keeruliseks. ma tahaksin seda küsimust väga hoolega kaaluda ja ma tahaksin kõnelda meie kolleegidega äh, majandusküsimuste komisjonis äh, selleks, et saada teada, mida nemad selle kõige koha pealt mõtlevad. ja ma tahaksin ka seda raportit Äh, vaadata kahese õigusloomelise paketi kontekstis, mis äh, tugevdab vajadust tihedama Euroopa tasandi parlamentaarse kaasatuse järele selle teema kontekstis. võib-olla on võimalik äh, arutada seda kõike selleks, et äh, Paolo saaks mind veenda selles, et äh, see institutsioonide vaheline leping on tõesti hädavajalik, sest et minu arvates on meil olemas juba vajalik raamistik ja siin äh, juhul ei ole see leping vajalik praegu. aitäh, kas kolleeg Rõngel soovib samuti midagi veel ütelda, palun väga lühidalt. aitäh, tahan ainult ütelda seda, et äh, tänan kõiki kolleege ning ma võtan kindlasti arvesse kõiki neid tähelepanekuid, millega tuli välja härra Tahv ning ka proua Gurmai. tasub äh, natukene veel edasi mõtelda nendel teemadel, kuigi minule tundub, et on äärmiselt oluline, et riikide parlamentidel oleks kindel raamistik väga paljud räägivad Euroopa poolaastast teadmata, mida see tegelikult tähendab. tegemist on väga olulise eh, olulise aspektiga ning seega on oluline mõista, et sekkuma peab enne Nad peavad seda tegema enne ning kui seda ei tehta, võtta, siis tekib meil lõhe selle vastu, mis tegelikult, äh, mida oodatakse, mis toimub Euroopa poliitikas ning kui ma rääkisin äh, institutsioonide vahelisest koostööst, äh, siis ma tahtsin selgitada menetluste käiku ning see loob lisaruumi mitte ainult Euroopa parlamentide jaoks, vaid ka riikide parlamentide jaoks, nad saavad oma rolli paremini täita. Äh, me, see on väga hea, et me saame seda arutada avatult ning me saame selle teemaga edasi minna ning mõningad nüansid veel paika panna, millega tuli välja Andrew Duff ning paneme nüüd paika, ütleb härra esimees, ähm, käi-, asjade käigu, EKONis äh, on äh, kõik toimumas väga kiiresti ning meie peame erandkorras oma hääletamise tegema kahekümne esimesel jaanuaril, esmaspäeval ning seega muudatuseks äh, on tähtaeg kaheksandal jaanuaril kell kaksteist Strasbourgis või Brüsselis on koh-, koosolekuid keeruline korraldada, seega erandkorras saab muudatusettepanekutega välja tulla elekt-, elektrooniliselt ning kui te sellega nõus olete, siis hääletamine toimub kahekümne esimesel jaanuaril kell viis enne koordinaatorite koosolekut ning äh, muudatusettepanekuid tuleb esitada kaheksandaks jaanuariks kella kaheteistkümneks e-, elektrooniliselt. nüüd aga läheme koordinaatorite koosoleku juurde. Merry Christmas!